härra. nüüd ma annan kõigepealt sõna raportöörile neljaks minutiks. Äh, suur tänu, proua pre-, proua president, suur tänu ja tere tulemast, härra volinik, ma ei teagi, kas ma kas ma neli minutit pean rääkima, sellepärast et siin ei ole liiga palju inimesi kohal, võib-olla mul ei ole vaja nii palju seletusi anda. aga igal juhul ma ütlen, et tegu on teemaga, mida on arendatud juba äh, viisteist aastat ning mis paneb paika täiesti revolutsioonilised suhted inimeste ja asjade vahel. tegu on uue internetirakendusega, ma tahaksin õnnitleda komisjoni selle teatise eest, sellepärast et see teatis on tõesti väga õigeaegne see tähendab seda, et me saame juba hakata mõtlema selle internetirakenduse tagajärgedele paljudele eelistele, mida see meile kaasa toob, kõikvõimalikud, võimalikele uutele ettevõtlusvaldkondadele, samas on sellega kaasas, käivad kaasas muidugi ka riskid ja äh, probleemid ma tahaksin tänada ka variraportööre teistest fraktsioonidest, kellega me koos töötasime, selles raportis oleme üritanud juhtida tähelepanu potentsiaalsetele riskidele ja tagada selle, et rakenduse kasutajatele jääb alles nende privaatsus ja igakülgne ohutus, kui nad kasutavad seda rakendust. me oleme mõelnud terve uue õigusliku raamistiku üle, mis peaks hõlmama kõikvõimalikke eh, riske ja murekohti, mis selle küsimusega kaasnevad. praegu me peame jätkama vaatama ülevaatust, uute rakenduste ülevaatust, me peame hindama neid, peame tagama, et interneti kasutajad oleksid jätk-, jätkuvalt turvaliselt kaitstud, et nad saaksid oma, et nende privaatsus jääks alles ja nii edasi, aga praegu oleme me alles loomulikult oma tegevuse alguses ning nagu raportki ütleb, me peame hakkama mõtlema, kuidas kõige paremini internetikasutajaid teavitada, et nad teaksid, mida asjade internet endast kujutab, sest väga paljud siit meie hulgastki ei tea, mis asi see asjade internet on, inimesed vaatavad üsna üllatunult, kui sellest rääkima hakata ja seetõttu on vaja järjest rohkem inimesi teavitada nendest võimalustest eh, ja kõike seda on raport ka väga hästi käsitlenud. me peame ka selle kallal edasi töötama, kuidas inimestele kõige paremini seletada, mis asi on asjade internet ja mida me nende rakendustega teha saame ning samal ajal selgitama ka seda, millisel määral jääb alles ohutus, turvalisus ja privaatsus. inimesed peavad jätkuvalt tundma ennast turvaliselt, aitäh. suur tänu. üsna mitu äh, parlamendiliiget on soovinud vaba mikrofoni ajal sõna saada. kõigepealt proua Kalaska-Bobinska, palun. proua president, asjade internet on osa digitaalsest agendast ning äh, digitaalse agenda peamine põhjus, peamine eesmärk on tagada juurdepääs internetile absoluutselt igal pool. me peame võitlema erinevate piirangutega, sellepärast et praegu on Euroopas erinevused väga suured. näiteks Poolas on ainult kolmekümnel protsendil majapidamist pidamistest juurdepääs lairiba internetile ning digitaalne agenda näeb ette, et aastaks kaks tuhat kolmteist on olemas üldine in juurdepääs internetile, meie jaoks on see väga suure tähtsusega. me räägime siin asjade internetist aga kõigepealt tuleks vaadata, mis meil praegu olemas on. me ei saa lubada seda, et erinevused muutuvad veel suuremaks, sest see võib tuua kaasa veel suuremad interneti kasutamise piirangud ja me ei saa lubada seda, et need, kes kõigepealt internetis teada said ja hakkasid seda kasutama, äh, on ainsad, kes seda saavadki kasutada, on inimesi, kes on internetti juba aastaid kasutanud, aga samas on neid, kellel juurdepääsu sellele üldse ei ole. nii et me, see on kindlasti asi, millele tuleb ka tähelepanu pöörata, suur tänu. suur tänu me peame ära, me peame taaskäivitama tehnoloogiad, mis selleks, et arengut paja, parandada ja asjade internet võib olla tõesti üks võimalus, kuidas abistada vanemaid ja puuetega inimesi, aga ma tahan ikkagi rõhutada seda, et meil on tarvis eelkõige meetmeid inimeste isikliku elu kaitsmiseks ning samuti peame tagama lihtsa juurdepääsu internetile ja teenustele, mis on saadavad interneti vahendusel. me pöördume komisjoni poole pa-, palvega, et nad viik-, rakendaksid ellu kõigepealt need seadused, mis juba olemas on ning paneksid paika suunised, mida nad tahavad, kuidas nad soovivad, et Euroopa Liit edasi liiguks, tagamaks kõi-, kõikidele juurdepääsu traadita internetile. lisaks sellele on vaja täiendavaid meetmeid, näiteks nagu nagu IP aadresside jälgitavuse ärakaotamine, aitäh. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την πολύ καλή εργασία της. Πράγματι αυτή... Härra Papa-Nikolau, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest me räägime siin ju tulevikust, revolutsioonist suhtluses ja suhtluses ka asjade vahel. tegemist on ju märkimisväärse üüratu väljakutsega, seetõttu tuleb tervitada tänast arutelu siin. aga me ei tohiks silmi kinni pigistada ohtudele mis käivad nende tehnoloogiatega kaasas, selliste sageduste kasutamisega kaasas. siin kerkib terve, esile terve rida probleeme, näiteks isikliku, isiklike tundlike andmete kaitse. kuidas me kaitseme privaatsust? samuti on probleeme turvalisusega. tehnoloogiad, mida me kasutame, peavad olema usaldusväärsed ja me peame austama ka põhiõigusi äh, inimeste andmete kaitsel. suur tänu, proua Roitova! suur tänu, president! aastaid oleme me juba olnud tunnistajaks sellele, kuidas internet vahel väga radikaalselt muudab meie maailma ja digitaalne revolutsioon on alles algusjärgus. ma tahaksin tervitada meie raportit, sest see näitab, et meil on tarvis uusi õigusakte selles valdkonnas, meil on tarvis eri, võimaldada erinevate süsteemide koostoimimisvõime, samuti tuleb maandada turvalisuse riske küberruumis. samuti tuleb mõelda, milline on suuremate hulga raadiosageduste kasutamise mõju inimeste ja loomade tervisele. samuti tuleb mõelda, kuhu täpselt paigutada need triipkoodid erinevatel pakettidel ja mis läbi siis vahendatakse neid andmeid me peame võimaldama oma kodanikele turvaliselt neid kiipe kasutada ja samuti peame me võitlema piraatluse vastu. seetõttu peame me saatma komisjonile väga selge tugeva sõnumi. suur tänu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Rovnako by som chcel podporiť túto správu, e, ktorá skutočne... Suur tänu, proua president, ütleb härra Paska ma tahaksin samuti tänada raportööri selle dokumendi eest, kus tuuakse välja tulevikutehnoloogiate tähtsus. Need tehnoloogiad aitavad kaasa meie arengule ja majanduskasvule, mis läbi paraneb meie kodanike elu, samuti kujundavad need uued tehnoloogiad ümber meie tooted ja teenused. samas tuleb uute tehnoloogiate puhul meeles pidada ka õigusloomelisi turvameetmeid, näiteks kodanike privaatsuse valdkonnas, sest nende süsteemise läbi, süsteemide läbi saab jälgida mitte ainult neid tooteid ja teenuseid, vaid ka inimesi, kes neid kasutavad. seetõttu tuleb tagada, et need tehnoloogiad ei riku privaatsuse põhimõtteid. suur tänu! nüüd saab sõna volinik Kroes komisjoni nimel. Thank you, Mrs President um,. With uh, great admiration. suur tänu, proua president. ma imetlen vägagi raportöör Ikucheti ja tahaksin siinkohal rõhutada, et me mõtleme ühtemoodi. Euroopa Parlament, tuleb tunnistada, on asu-, äh, asunud aktiivset rolli mängima ja me peame ja mitte ainult asjade interneti puhul. oma raportis, auväärne saadik, ütlete te eriti väga ilusasti, et me peame jälgima uuemaid tehnoloogilisi arenguid, mis mõjutavad meie kodaniku elu, elusid veel järgnevatel aastakümnetel samuti olid väga muljetavaldavad teiste parlamendisaadikute sõnavõtud, kus nad ülistasid proua Padia tööd ning rõhutasid samuti, kui oluline on see küsimus Euroopa kodanikele. nagu õigesti öeldud, me räägime siin ju ka suhtlusest. seetõttu peame me sellele väga olulisele teemale rohkem tähelepanu pöörama. niisiis, õnnesoovid pioneeri rolli mängimise eest asjade interneti temaatika puhul ja ma kordan veel kord, te olete väga hästi välja toonud väga olulised aspektid. ma kinnitan teile, et Euroopa Liit tõesti peaks välja töötama regulatiivse ja õigusloomelise raamistiku, mis kaitseks ka Euroopa kodanikke ning samal ajal ait-, parandaks ka nii era- kui avaliku sektori investeeringuid asjade internetti. selleks, et asjade internet arendataks tõhusalt välja, proua president, on meil vaja ühelt poolt avalikke arutelusid ja teisalt stabiilseid investeerimistingimusi ja kindlasti peame me vältima seda, et inimesed hakkaksid mõtlema, et asjad internet on neile peale surutud. tegemist ei ole kohustusega, vaid võimaluse ja väljakutsega, kui nii võib öelda. potentsiaalsed mõjud on ju märkimisväärsed. seetõttu peame me olema teadlikud oma otsuste mõjust samal ajal peame me ettevõtjatele ja teadlastele andma võimalusi ja stiimuleid tegemaks ka keskpika ja pikema perspektiivi investeeringuid. sellega peavad tegelema nii parlament kui komisjon. nüüd, kus me oleme paika pannud tegevuskava, tuleb käised üles käärida ja hakata tegutsema õigusaktide ellurakendamisega. sest õigusaktid ise on ju vastu võetud. neljateistkümnest eh, tegevusliinist, mis me oma teatises asjade interneti kohta välja tõime, võib rõõmuga teatada, et mitmel rindel juba tegutsetakse. näiteks raadiosageduste identifitseerimissüsteemide keskkonnamõjude puhul on institutsioonide vaheline dialoog juba käimas. Pik-, pikema, pikemas perspektiivis tuleb öelda, et sellel aastal al-, teevad alg-, saavad alguse juba kaheksa rahastamisprogrammi, mis tegutsevad ju tuleviku nimel. samuti on veel mitmeid teisi probleeme, nagu näiteks andmekaitse, privaatsus standardiseerimine, selle kallal tuleb teha pikema aja jooksul suuremaid jõupingutusi. ja seetõttu, proua president, kavatsesin ma kokku kutsuda ekspertide töögrupi, kes peaks siis need küsimused läbi vaatama. Need ja muud küsimusedki. sinna ekspertide töögruppi kuuluksid töö, tööstuse, regulatiivametite, ülikoolide, kodanikuühiskonna esindajate, valitsuste esindajad ja minu arvates peaksid nad kahe aasta jooksul igas kvartalis korra kokku saama, vaatamaks üle edusammud. ja me anname ka teile nende tegemistest aru. tõesti, küsimus on siin suhtluses ja selles, kuidas meie otsuseid ellu rakendada ma vastaksin ka auväärsete rahvaasemike märkustele. komisjon on ilmselgelt teinud avaldusi, et Euroopa peaks kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks muutuma digitaalseks. me mitte ainult ei usu sellesse, vaid me usume ka, et me saame sellega hakkama. mul on ka suur au, et mind kutsuti kom-, kultuuri- ja tööstuskomisjoni siin parlamendis, kus ma sain ka teada anda tulevastest sammudest. üks selge lause on, et iga eurooplane peab olema digitaalne. seda tuleb selgelt välja öelda, me peame samuti kaitsma inimeste andmeid, andmekaitse on meie digitaalagendas väga olulisel kohal, tegemist on usalduse ja turvalisuse küsimusega. kui puudub usaldus, ei või, ei saa ka oodata, et inimesed seda nähtust kasutama hakkaksid niisiis, me peame arvestama kõiki aspekte ja kasutama ära selle väljakutseid täis võimaluse Euroopa kodanike jaoks. aitäh, volinik, nüüd on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras, milleks on härra Soosa Wagneri raport interneti haldamise kohta ja ma annaksingi kõigepealt sõna